rahvapartei fraktsioonilt olen ma saanud äh, liikmete nimetamise ning äh, nimetamise informatsiooni komisjonidesse ning ühtlasi liikmete väljavahetamist, nii et äh, kõik see info läheb protokolli, kui keegi sellele vastuväiteid ei esita, siis on see otsus ka heaks kiidetud. kallid kolleegid, paluksin veel kord korda saalis, me alustame